Frau Direktorin der Kommission, Michaela Kvitschi. Ja. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Jätkame tööga. Meil on kõigest üks päevakorrapunkt jäänud veel arutada. Tegemist on siis eriraportiga, mis puudutab Kreekat ja nimelt komisjoni sekkumine Kreeka finantskriisi. vastutav raportöör Kontrollikojast on härra Tome Mugurusa, härra Takula on meie raportöör. härra Mugurusa, te saate nüüd kõigepealt kohe sõna, palun. Eh, dear madam lugupeetud esimees, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed Euroopa Parlamendis, ma tahaksin teie komisjoni tänada selle eest, et palusite mul esitada kontrollikoja eriraport komisjoni sekkumise kohta Kreeka finantskriisi ajal. väga meeldiv on siin viibida ja teiega oma töötulemusi jagada. praegune raport on osa audititest, mille on on Kontrollikoda koostanud viimastel aastatel seoses Euroopa majandusjuhtimisega. eelmisel aastal me avaldasime raporti Euroopa äh, äh, finantsabiprogrammide ülevaate Portugalile, Lätile, Ungarile ja Rumeeniale. avaldasime ka tehnilise toe raporti Kreekale, mida koordineeris komisjon. programmid, mis on praegusel hetkel toiminud juba kaheksa aastat, võtsid ettepanek eesmärgiks äh, kehtestada äh, toimiv ja jätkusuutlik majanduslik ja finantsolukord Kreekas ning taastada selle riigi võimekus äh, ennast finantsturgudel ise rahastada. meie audit kontrollis, kas komisjoni juhtimisprogrammid olid adekvaatsed. eraldi kontrollisime me seda, kas komisjon kas komisjon oli eh, teinud piisavalt eh, selleks, et programme juhtida, kas tingimused olid adekvaatselt eh, korraldatud ja ellu viidud ning kas programmid suutsid oma eesmärke tagada. kolmas programm endiselt on, toimib ja siin me tegelesime ühe, ülesehitusküsimustega. peaksime siinkohal täheldama, et me ei kontrollinud Rahvusvahelise Valuutafondi ega ka ESM-i eh, e tegevusi ega ei auditeerinud ka Kreeka võimude tegevust. mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis üritasime auditeerida nende operatiivtõhusust, eh, nende eh, osaluses eri programmides dokumendid, mille pangalt saime, oli, olid ebapiisavad selleks, et auditi tööd teha, kuna eh, eh, kesk, Euroopa Keskpank eh, kahtles meie mandaadi pädevuses Kreeka toetusprogrammide hindamises. selles valdkonnas on seega meie ula-, tegevuse võimekus olnud piiratud. tahaksin teie tähelepanu pöörata raporti esimesele osale, kus äh, on kirjas meie tähelepanekud selle kohta, kuidas komisjon programmi ellu viis. täheldasime näiteks, et makromajanduslike eh, mudelite eh, kehtestamised eh, ei olnud põhjendatult, tähendasime ka seda, et toetusdokumendid visiitide monitoorimiseks olid äh, adekvaatselt põhjendatud. me sooviksime samasugust analüüsi läbi viia Euroopa Keskpangas, kuid pank takistas seda. tahaksin teile meenutada, et et me tahaks, et me kaheldasime sarnast olukorda eelmisel aastal ühtse kontrollimehhanismi kohta, kus pank edastas väga vähe informatsiooni, mis oli auditeerimiseks vajalik tahaksin teile esitada lühikese ülevaate meie põhilistest järeldustest. kõigepealt esimene programm, mille üles ehitasime, pandi kokku äh, väga kiireloomuliselt äh, ning kõigi kolme programmi juhtimine äh, oli mõjutatud poliitilisest ja majanduslikust ebakindlusest. praktiliselt aasta läks komisjon menetluste paikapanemiseks, esialgselt mõned tingimused olid väga ebamäärased, kuid me tunnistame, et nende tingimuste ülesehitus paranes ajaga. täheldame, et tingimused ei olnud pandud paika äh, arvestades uut äh, laiapõhjalist kasvustrateegiat Kreeka jaoks, mis oleks võinud kesta programmidest kauem. mis puudutab makromajanduslikke tingimusi, siis äh, leiame, et Need olid sisemiselt äh, sidusad ja ajakohased, kuid halvasti õigustatud ja polnud paika pandud kvaliteetseid äh, testi tingimusi. sellised äh, prognoosid alahindasid majanduskriisi Kreekas, kuigi komisjon ei olnud ainus rahvusvaheline organisatsioon, kes nii käitus. tuleb rõhutada, et komisjon näitas tugevat alust äh, Ehm, et kontrolli läbiviimist ehm, Kreeka võimude ehm, üle meet, võetud meetmete üle läbi viia. koostöö partnerite vahel oli tõhe, tõhus, hoolimata keerulistest institutsionaalsetest sammudest. nagu te teate, programmiga käisid ka mitmesugused struktuurireformid, mis kandsid, mis katsid praktiliselt eh, kõiki Kreeka riigi äh, funktsioone. kui neid reforme hindasime, keskendusime neljale valdkonnale maksud, haldus, küsimused, tööturg ning finantssektor. raporti teises osas võib leida nende poliitikavaldkondade äh, alaseid tähelepanekuid. keskendusime raporti viimases osas programmide spetsiifilistel eesmärkidel ja leidsime, et neid äh, täideti ainult äh, piiratud kujul, osalt sellepärast, et poliitiline ebastabiilsus selles riigis äh, oli väga suur. eelkõige toetasid programmide reformide läbiviimist ja hoidsid ära Kreeka pankroti, kuid riik ei ole endiselt võimeline oma tegevust finantsturgudel rahastama ise programmid tõid kaasa eh, fiskaalset konsolideerimise ning garanteerisid lühiajaliselt finantsstabiilsuse. finantssektor eh, restruktureeriti, kuid seda väga kõrge hinnaga. mida me soovitame? raport eh, esitab üksteist soovitust, mille eesmärgiks on parandada komisjoni tulevasi võimalikke toetusprogramme soovitame eelkõige seda, et komisjon paraldab äh, menetlusi programmide ülesehitamiseks, muuhulgas ka erinevate äh, äh, partnerite rolli selgitamine. samuti tuleks prioritiseerida tingimusi tõhusamalt ning garanteerida, et need tingimused paigaldatakse laiapõhjalisemasse strateegiasse riigi jaoks, võttes sealjuures arvesse riigi haldussuutlikkuse samuti tuleks tegeleda andme puudujääkidega ülevaatelisemalt ning paremini põhjendada eh, prognoose ja muudatusi majanduskalkulatsioonidesse. leiame, et programmid eh, tuleks üle vaadata vähemalt pärast seda, kui need on, nende kestvusaeg on lõppenud ja lõpetuseks soovitame komisjonile analüüsida piisavalt äh, piisavat toetus- ja jälgimisraamistiku loomist teatud ajaks pärast programmi lõppu, võttes arvesse riigi finantsvajadusi. suur aitäh teile tähelepanu eest, olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. suur tänu! kohe pärast seda, kui raporti avaldasid äh, vaatasin selle ka põhjalikult läbi ja mul on terve rida küsimusi selle kohta, aga kõigepealt raportöör Takula, palun. Like aitäh. suur tänu kontrollikojale selle raporti eest, sest tõesti meil tuleb ka selles komisjonis sellega põhjalikumalt tegeleda. siin on terve rida küsimusi, mida tuleks üksikasjalikult arutada selleks, et saada tõesti laiapõhjaline ülevaade olukorra kohta. võib-olla ei olegi vaja mainida, et selles raportis keskendutakse tõesti pigem tervikpildile ja suuremad probleemid on ka spetsiifiliselt välja toodud aruandest. kõigepealt finantsabi Kreekale seda kas see, seda ei andnud mitte ainult komisjon, vaid ka IMF ja Keskpank ja selle kõrval tegelikult mitte ainult komisjon ei otsustanud programmi üle, vaid liikmesriigid ja komisjon oli kõigest üks äh, rahastamisprogrammi haldajatest. siin raportis tuuakse välja, et Troika mis haldas siis äh, neid programme ja kontrolliga on võimalik auditeerida ainult ühte nendest institutsioonidest. ja see oli ka põhjus, miks äh, keskpank ei jaganud äh, vajalikku, e, vajalikke dokumente auditi läbiviimiseks. ma arvan, et see kompetentsi küsimus on küsimus, mis vajab lahendamist on väga kahju, et Kontrollikoda ei ole olnud võimeline saama kogu informatsiooni selle probleemi kohta. ja võib-olla Kontrollikoda saaks natukene täpsemalt selgitada ka seda küsimust. Of... veel üks äh, raporti väga hästi välja toodud punkt oli kogu poliitiline olukord Kreekas äh, hetkel, mil neid rahastusprogramme läbi viidi sellest üksikasjast ei saa mööda vaadata, sest see puudutab kogu programmi rakendamist, mis on seotud siis äh, kogu programmiga ja erinevate poliitikavaldkondadega. kõigepealt see äh, esimene number, kus äh, Kreeka võlakirjade intressimäär on kokku arvutatud koos kõikide nende poliitiliste sündmuste tausal ja võeti kokku ka kogu see probleem, milles äh, Kreeka oli ja ma tõesti loodan, et nüüd on meil võimalik äh, kogu see küsimus pöörata positiivsemale kursile. kontrollikoda ütleb, et, küsib, et äh, mis pärast kontrollikoda just sellise aruande sellisel hetkel koostas, kas te võiksite meile ajakava edastada, kas on mingi põhjus, miks selle raporti koostamine võttis nii kaua aega? see raport koostati keset protsessi, sellepärast et kolmas protse-, äh, programm ikka veel käib ja siin räägitakse ajast kolm aastat tagasi ja väga palju võib vahepeal juhtuda ja ka praeguse programmi kohta on meil küsimusi, kuidas on praegusel hetkel olukord, kas probleemid on samad või kas on midagi uut oodata? ja peale selle tahaksin, et ka keegi Kreeka poole pealt osaleks nendes aruteludes, oleks väga hea, kui oleks keegi, kes esindab Kreekat ja kommenteeriks seda küsimust samamoodi ma arvan, et äh, me peame ka vaatama, kui edukad olid need reformid. üleüldiseks probleemiks tundub siin olevat läbipaistvuse puudumine. on väga tähtis, et nii eelmiste kui ka praeguste programmide puhul toimuks haldamine tähelepanelikult ja me võime tõesti ainult loota, et see praegune programm jääb viimaseks aga kui on veel mõnda uut programmi vaja tulevikus käivitada, siis ma arvan, et tuleb panustada kindlasti läbipaistvusele. see oleks minu poolt kõik, proua Kressle. aitäh, need on tõesti väga tähtsad küsimused, millele komisjon võiks ka kohe vastata ja siis ka Kontrollikoda ja siis saavad sõna kaheksa kolleegi, kes on sõna soovinud. okei okay Äh, suur tänu, proua esimees, lugupeetud kontrollikomisjoni liikmed. komisjonil on väga hea meel selle eriaruande üle Euroopa Kontrollikojalt ja just nagu siin praegu öeldi, siin räägitakse esimese kahe stabiilsus- ja toetusprogrammi äh, rakendamisest. ja seda siis praeguse ESM programmi raames nagu ikka, komisjon on alati valmis oma tegevust konstruktiivselt analüüsima ja tal on väga hea meel igasuguste soovituste üle selle kohta, kuidas olukorda parandada ja kuidas finantsabiprogramme parandada ja sellepärast äh, komisjon on nõus kõikide kontrollikoja soovitustega ja rakendab igaühe neist hiljemalt kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks. tegelikult äh, väga paljud soovitused on juba rakendamist leidnud praeguses ESM-i stabiilsuse toetamise programmis ja komisjon on tegelikult saanud juba anda ka tagasisidet, nagu te näete seda meie vastustest äh, siis lisas äh, kontrollikoja raportile. ja nüüd ja võib-olla vastab ka raportööri esimesele küsimusele. ma tahaksin tuua nüüd kahte näidet selle kohta, kuidas me kahte soovitust äh, rakendame. kõigepealt soovitus number kaks, kus öeldakse, et komisjon peab paika panema prioriteetsed meetmed, mida on vaja selleks, et võidelda tasakaalunihetega ja saavutada programmi eesmärke. ma meenutaksin teile, et enne kui Kreeka ametivõimud üldse nõustusid mingite tingimustega ja kirjutasid alla vastastikku mõistmise memorandumile, arutati kõik need tingimused ametivõimudega läbi, nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil, hoolitsemaks selle eest, et kõik saavad neist ühtemoodi aru ja et kõik tunneksid, et nad on kaasatud sellesse reformiprotsessi. mõned tingimused on üldisemalt väljendatud ja seal on paika pandud selged lõppeesmärgid ja siis äh, detailsemad äh, infot äh, ja samme pannakse siis paika hiljem reformi läbiviimisjuhistes. praegusel hetkel selles programmis oleme me sisse viinud äh, kõige tähtsamate tegurite äh, kontseptsiooni selleks, et olla selge, et meil on teatud selged juhised kõige tähtsamate prioriteetsete küsimuste lahendamiseks. nii et te näete, et praegusel hetkel oleme tegelikult juba õppinud nendest õppetundidest. teine näide, see puudutab soovitust number kaheksa. siin öeldakse, et komisjon peaks olema Äh, administratiivse võimekuse hindamisel äh, põhjalikum, äh, kui ta analüüsib siis liikmesriikide ametivõimude olukorda. ja siin ma ütlen, et me ei ole mitte ainult hinnanud, vaid me oleme ka andnud abi, oleme väga palju pingutanud, hoolitsemaks selle eest, et amet, administratiivse võimekuse probleemid saaks lahendatud, nagu näiteks rakkerühma loomine Kreeka jaoks peale selle on tehnilist abi äh, ka äh, kohandatud äh, käimas oleva ESM programmiga. meil on praegu käimasolevad reformid ka selgelt vastastikuse mõistmise memorandumisse kaasatud ja pärast kolm kuud pärast seda, kui ESM programm käima lükati, komisjon leppis Kreeka ametivõimudega kokku tehnilise abi kava osas toetamaks korra poliitilisi reforme. Need see korra poliitiliste reformide toetamise teenus, see on äh, tegelikult terve teenistus komisjoni, seal on sada kuuskümmend äh, inimest tööl, pakub siis abi äh, kõikidele liikmesriikidele reformide läbiviimiseks ESM programmi raames, sest me tõesti oleme väga palju teinud ka ära abi andmise raames. nagu siin juba öeldi, tahaksin ka mina lõpetuseks äh, korrata neid finantsabiprogrammide ähm, tegelikke eesmärke, selleks on siis stabiilsuse tagamine ja turu juurdepääsu taastamine. ja neid meetmeid kasutatakse tõesti raske kriisi raames ja ajal ja Kreeka puhul see ka täpselt niimoodi oli. kuid samal ajal on ka väga tähtis süstemaatiliselt arvestada ka äh, majandusliku ja poliitilise taustaga iga abiprogrammi puhul eraldi, kus siis neid vastavaid poliitilisi valikuid tehti ja peale selle on ka veel väga tähtis meenutada ka, millises järjekorras äh, sündmused toimisid. ja lõpetuseks äh, tahaksin veel kontrollikoja avaldust tsiteerida, kus öeldakse, et pärast finantskriisi puhkemist äh, töötati välja programmid, millega oli võimalik lühiaegset stabiilsust äh, tagada ja uusi abiprogramme välja töötada. see olekski minu poolt kõik ja olen muidugi lahkelt valmis vastama küsimustele. härra Mugurusa, kas te soovite ka raportööri küsimustele vastata? Eh, kõnelejal pole mikrofon suur aitäh teile, proua esimees. raportöör tõstatas väga olulisi teemasid ning ma tahaks äh, alustada äh, sellest, äh, mis kuupäeval raport avaldati, kui kaua see kehtiv on. selles mõttes peab ütlema, et see on keeruline raport olnud meil oli nii-öelda mobiilne eesmärk. komisjon näiteks äh, rääkis teisest programmist, kuigi seda ei lõpetatud kunagi, seda ka põhjusel, äh, mis, äh, mida räägi, mainiti juba teise raporti väljatöötamisel või teise programmi väljatöötamisel avaldasime mitmeid äh, reformi, kes, äh, mis olid selle esimesega seotud. ilmselt te mäletate Iiri programmi, Portugali programmi, Rumeenia programmi, samuti ka Leedu ja Ungari programme. ning seega on Kreeka programmide keerukus tekitanud olukorra, kus, äh, kus ning samas oleme me teisigi aruandeid esitanud hmm.. hmm. ning äh, see on seotud ka siis äh, tehnilise nõustamisega Kreekaga seoses. me äh, esitasime olulisi nõuandeid tehnilise toetuse programmide väljatöötamiseks. ma loodan südamest, et ning äh, loodame, et sellise aruande koostamine on adekvaatne ja komisjon on praegusel hetkel äh, meie ettepanekud äh, vastu võtnud, need aitavad kaasa uute programmide koostamisele, mis on tulevikus vajalikud, samas aga kasutatakse neid olemasolevate programmide jälg, jälgimiseks. ja mis puudutab keskpanka, siis raportis öeldakse selgelt, et äh, komisjon teiste institutsioonidega näevad ette et tehnilist äh, toetust äh, riikidele, mis finantseerivad programme ning Kreeka valitsus, mis on lubanud reforme ellu viia. meie Äh, ning meie äh, see nõuanded on suunatud komisjonile, kes on programmide elluviijad ja te olete sellest teadlikud. meil ei ole pädevusi, nagu näiteks Euroopa Kontrollikojal on. meil ei ole auditeerimispädevust. ning mis puudutab äh, siis Euroopa Keskpanka, siis selle puhul on meie pädevused väga piiratud ja seotud ainult äh, Euroopa äh, Keskpanga pädevuse ja tõhususega ning äh, hoolimata sellest ei, sellest, et meie, meil on pädevused kuigi piiratud, ei ole saanud, ei saanud me oma tööd lõpuni teha. see pole esimene kord, kui meil selliseid probleeme tekib. ning raport, kes ühtse pangakontrolli mehhanismi üle, ka selle juures on meil raskusi ning see praegusel hetkel arutame seda olukorda kontrollikojas, äh, arutame seda, kuidas äh, Euroopa Keskpangaga edasi tegid, tegutseda, kuidas äh, sellest tupikust välja pääseda ning mida, kui vaja, kaitsta meie auditeerimisõigusi, mis on äh, seotud äh, meie pool, meile peale pandud äh, kohustustega Euroopa aluslepingute poolt ning mis on olulised ka avalikkusele ja, ja samuti ka sidusrühmadele. Kreeka võimuesindajad absoluutselt ei ole meie auditeerimispädevuse all, aga raportis tunnistame samuti, et poliitiline ebastabiilsus mõjutas väga põhjalikult programmi eesmärkide saavutamist ning see, et teist programmi lõpuni ei viidud, et poliitiline olukord oli raske, see samuti on meie raportis kirjas. nii et kui me räägime meie raporti ulatusest, siis arvan, et tahaksin tänada komisjoni teenistusi täieliku koostöö eest. esitame omapoolse raporti garanteerimaks läbipaistvust ning esitada ülevaate väga keeruliste programmide elluviimisest, rääkisime kalkulatsioonilehtedest komisjonis ning kui nägime, et teenistused pidid väga suure surve all töötama, siis äh, suutsime, üritasime leida koostööks erinevaid mehhanisme ning äh, mis puudutab äh, operatiivset tõhusust Keskpanga poolt ning Kreeka programmide toimimine, no täielikult me ei saanud kahjuks seda tööd lõpule viia ning äh, mis puudutab koostööd kõigi osapoolte vahel, kes selle programmiga seotud on, siis korralda, kordame soovitust äh, nagu eelnevatel rapo-, eelnevates raportites oleme teinud, ütlesime, et tulevikus oleks hea äh, selgelt vastutused jaotada, mis aitaks suurendada läbipaistvust ja aruandluskohustust. nägime, et, et Rahvusvahelise Valuutafondi komisjoni Euroopa Keskpanga vahel kommunikatsioonivahetus toimus tõhusalt ning seda pean samuti praegusel hetkel välja ütlema. aitäh. viis komisjoni äh, liiget soovivad sõna kolm neist Kreekast. Äh, lisaks veel äh, kolm äh, mit-, kolm mittekomisjoni liige Kreekast. ma annan kõigepealt sõna kolleeg Šefovskile. Vážená paní předsedkyně, vy víte, že já vždycky respektuju, ale... Suur tänu ähm,. Äh, proua esimees, äh, noh, te panite nüüd meile ajapiiranguks igaühele ka ainult kaks minutit, nii kiirelt ei ole küll võimalik kõike ära öelda, aga püüan äh, siiski, kuna ma teid nii täielikult austan, sellest kinni pidada. Kreeka puhul tuleb arvesse võtta kõigepealt seda, millisel ajal need programmid Kreeka jaoks loodi ja samas tuleb ära mainida ka see, et nende programmide iseloom mõjutab pikaajalisi sisemisi probleeme Kreekas. sellel ajajärgul toimus kuus valitsuse vahetust, üks neist isegi ilma valimisteta, nii et äh, need äh, fiskaalreformid ja struktuursed muudatused, ähm, need ei viidud tegelikult äh, lõplikult läbi ja on selge, et selliste äh, poliitiliste murrangute juures ei ole seda võimalik teha. samuti on näha, et need struktuurireformid e, ei olnud just kuigi tõhusad, nad oleksid pidanud Kreeka majandust parandama aga seda ei juhtunud ja samuti tuleb öelda, et ähm, neid meetmeid äh, koordineeriti kehvasti ja vabandan, et ma nüüd äh, poole oma plaanitud sõnavõtust äh, pean ära jätma, lähen kohe küsimuste juurde. ma ei mõista, miks need suhted on ainult mitteformaalsed, miks ei ole juba ammu täpselt piiritletud äh, vastutusalasid. kas komisjon saaks selgitada? nüüd äh, komisjoni esindaja ütles, et Kreeka on jätkuvalt kriisis, kas on tõesti nii? kolleeg Pirinski, palun. Mr Pirinski. härra Pirinski. Thank you uh,, tänan väga põhiliselt no?. Mr Pirinski. Georgi yes.. Thank you uh,. Two minutes is fine. aitäh, mulle piisab küll kahe, kahest minutist oma kaheks küsimuseks. esimene küsimus on seotud millegagi, millest on juttu ka aruandes, nimelt komisjon, komisjoni juhtis väga suuresti poliitiliselt Eurogrupp ja nende otsused nii et ma liitun raportööri küsimusega teile ja võib-olla ka kontrollikojale, et kuivõrd me saame siin keskenduda ainult komisjonile, ilma et võtaksime arvesse kogu protsessi. osaliselt äh, on see võib-olla läbipaistev, äh, suuresti ka kindlasti mitte, kui me räägime nende programmide ülesehitamisest ja oleks võidu teada, et et ähm, kuivõrd komisjon lihtsalt järgis Eurogrupi ühiseid nii-öelda. ja teine küsimus puudutab ähm, tööturureforme, et üks äh, küsimusi, mis oli, mis tekitas kõige rohkem vaidlusi, olid äh, mm, kollektiivläbirääkimised. isegi pärast seda, kui spetsialistid äh, leidsid, et Kreeka valitsuse ettepanek oli kooskõlas algset teatud äh, e-, eeldustega, siis sellegipoolest äh, ei oldud nõus kollektiivläbirääkimisi ähm, hõlmama ja see näitab teatavat äh, poliitilist kallutatust äh, ja teatavat kärbimise kasindusmeetmete paradigmat ning vastuseisu sellistele meetmetele, mis oleksid võinud tegelikult äh, sotsiaalseid kulusid äh, vähendada, nii et see on minu küsimus, et need oleks siis minu küsimus, et miks kollektiivseid läbirääkimisi juba varem arvesse võetud ja samuti kuivõrd äh, siin tegelikult oli tegemist eurotsooni, eurogrupi ettekirjutustega. Need olid suurepärased küsimused, kolleeg, aitäh, palun Hamri ees. ma püüan piirduda kahe minutiga oma sõnavõtus selle teema kohta. tegemist on teemaga, ähm, mm, mis, äh, millega Euroopas, Kirgis juba väga äh, ammu tegeletakse, nelikümmend protsenti elanikkonnast on allapoole vaesuspiiri Äh, ja palgad ning neid vähendas neljakümne protsendi võrra tohutu tööpuudus, tuhanded väikse keskmise suurusega ettevõtted pidid uksed sulgema. Need, need programmid, need memorandumid jooksid täiesti tühje ja miks, sellepärast et eesmärgiks ei olnud Kreeka majanduse päästmine, ei, nüüd on seda juba ka tunnistatud, tegelikult sooviti ainult pankasid päästa. Kreek-, Kreeka, aga ka Prantsuse ja Saksa pangad päästeti, kellel olid äh, Kreeka võlakirjad sada viiskümmend miljardit, jah, need võlakirjad päästeti, aga ohvriks langes Kreeka rahvas. ja see ei huvita mitte kedagi, ma võin teile tuua näite, EKP-l õnnestus äh, oma laenud välja võtta umbes viiskümmend neli miljardit ja e, nii et e, selle nad suutsid päästa, aga koormat kandsid just väiksed ähm, ettevõtted ja lihtinimesed. ja Kreeka oli sunnitud lihtsalt äh, üha järgmises, üha järgmise programmiga nõustmist raha lihtsalt ei olnud ja põhimõtteliselt äh, Kreeka lihtsalt tegelikult igestati ja nüüd äh, saab komisjon sellise kasinusprogrammi, mille, mille puhul tegelikult kõik teavad, et äh, ähm, et see ei toimi, aga mitte midagi ei võeta ette nii et äh, nad on ise tunnistanud, et nad tegutsevad ainult võlausaldajate huvides, ei pea kinni Euroopa õigusest, rikuvad kõiki õigusnorme, mm, rikuvad inimõigusi, nii et see teater peab lõppema. Euroopa Liit peab tunnistama, et tal on kohustused ja Kreeka rahvale tuleb maksta hüvitist selle tohutu kahju eest, mis on tekitatud ähm.. härra De Jong, aitäh, proua esimees. see ei ole lihtsalt tavaline raport, see on väga tähtis raport ja ma kuulsin, et siin ka rakkerühma kohta koostatakse raport ja tõesti väga tähtis on, et koordinaatorid siin tõesti saaksid aega rääkida sellest küsimusest. minu arvates on see raport tõesti väga tähtis ja sellepärast äh, tuleb sellest pikemalt rääkida. mul on siin kolleege Econist, hommikul käisin ka AFCO komisjoni koosolekul, kus räägiti ka äh, keskkonnaõigustest, nii et tõesti ei ole nii, et me siin pääseme lihtsalt lühikese tutvustusega, me peame seda küsimust põhjalikumalt arutama. teiseks, poliitiliselt väga tähtis. kontrollikoda ütleb, et jah, meie pädevus on keskpanka kontrollida, eh, just kas nende operatiivprogrammid on tõhusad, see ei ole aga toiminud ja tõesti ma leian, et siin me peame minema appi kontrollikojale, me ei eh, tohi hoolitseda ja aidata kaasa sellele, et Kontrollikoda saab komisjoni tegevust kontrollida, aga Keskpanga oma näiteks mitte. see on väga tähtis ja seda tuleb teha. nüüd, mis puudutab raporti sisu, siin on Kreeka kolleegid, kes kohe kindlasti rohkem sellest räägivad, aga ka minul tekkis küsimus, et äh, kui siin öeldakse, et kiiretes olukordades on terve rida erinevaid teenistusi Äh, mis peavad otsustama, aga nad ei tee seda üheskoos ja tõesti väga tähtis on ja seda ütles ka Kontrollikoda, et tegevust tuleb koordineerida, et vaadata, et noh, et esimene programm, mis oli seal valesti, et mida siis tuleb teisest paremini teha ja peale selle tuleb ka sotsiaalse mõju hinnang läbi viia. nii et tõesti komisjon äh, õnneks äh, saab väga hästi aru nendest soovitustest aga tõesti, meil on vaja rohkem aega selleks, et selle küsimusega põhjalikumalt tegeleda. Dennis, this is a long presentation of the, of the court's report. Normally jah, tegelikult me oleme talle päris palju aega võtnud, et äh, kontrollikoja aruannet tutvustada, tavaliselt äh, läheb selleks pool tundi, oleme terve tunni endale võtnud, aga ma ei ole kindel, kas sellest piisab, sest nojah, see argumentide kvaliteet, mida me siin kuuleme, ei ole võib-olla alati kõige parem. Äh, nüüd aga kolleeg Flanagan jah, mul on väga kahju, kui meie argumentide kvaliteet teid ei rahulda ja peate neid sellegipoolest kuulma. mina leian, et aruandes esitatakse väga palju küsimusi, aga ma ei näe mitte kuskil viidet neile vahenditele, mis läksid äh, Kreeka programmidest pea kakssada viiskümmend miljardit eurot ja nagu te teate, siis äh, need äh, fondid olid ainult osa sekkumisest ja Euroopa Liit kasutas neid tõhusalt, et lihtsalt maha materdada Kreeka valitsus ja sundida nõustuma nende programmidega. ja miks ei, miks siis ei ole läbi viidud auditeid nende fondide puhul? tuuakse väga keerukaid põhjuseid, miks me ei saa lihtinimesi kaitsta, miks ei ole täpselt läbi uurida, kuidas neid kasutati. Iirimaa sai äh, äh, miljonid eurot laenu Troikal äh, ja see läks äh, ka pankade päästmiseks, aga meie teame täpselt, kuhu see raha läks, kellele see raha välja maksti, need olid pangad, mitte ainult Iiri pangad, vaid pangad üle kogu maailma. Euroopa Liidu pangad eelkõige, nii et kuhu Kreeka miljardid läksid, kuhu nad lõpuks jõudsid, üks Saksamaa ülikool ähm, leidis oma uuringus hiljuti, et üle üheksakümne protsendi äh, läks pankadesse, mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes äh, Euroopa riikides, äh, äh, Prantsusmaal, Saksamaal, ainult viis protsenti sellest rahast, mis pidi minema ähm, pankade päästmiseks, jõudsid, jõudsid tegelikult Kreeka valitsuse kassadesse ja minu meelest see aruanne lihtsalt Ähm, lihtsalt äh, ähm, püüab puhtaks pesta äh, komisjoni äh, kogu süüst ja me ei saa mitte kunagi teada tõtt selle kohta, et miks liht inimestel nahkule kõrva tõmmati. ja nüüd sõnavõtja, kes ei ole komisjoni liikmed, Henrik Kuntis, palun jah, kui lugeda seda aruannet, siis tuleb öelda, et äh, asi on päris hull. kui härra Taiseplam ütles hiljuti, et need programmid loodi selleks, loodi mitte solidaarsuse jaoks ja Kreeka toetamiseks, vaid selleks, et äh, lahendada Euroopa pankade probleemid ja Euroopa pangad päästa, äh, siis juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tunnistas seda ka komisjoni esindaja. nüüd on meil siin see aruanne ja seda kõike kujutatakse väga tehnilisega, tegelikult on tegemist poliitilise küsimusega. Kreeka programmide läbikukkumine majanduslanguse kärpe meetmete, kasindusmeetmete, e, tööpuuduse nõiaring e, oleks kõik justkui Kreeka valitsuse süü, et ei e, tehti li-, liigseid kulutusi ja nii edasi, minu meelest on päris selge, et Euroopa Liidu poliitika ei olnud siinkohal süüdi või stabiilsusmehhanism, tegemist on tõesti poliitilise küsimusega ähm, vähemalt nii tuleb äh, siit aruandest välja. lugupeetud kontrolliga liikmed, te väidate siin, et äh, esimesed programmid äh, tegelikult ei näidata mingit strateegiat, aga tegelikult on komisjoni strateegia olnud ju alati ühesugune, nõudmised on täpselt ühesugused nii Kreekale kui Prantsusmaale, kulutuste vähendamine, paindlikumad töö suhted ja nii edasi ja nii edasi. ja peale selle ütlete, et Kreeka pangasüsteem äh, on siis äh, viiskümmend äh, miljardit eurot saanud seda ajal, kus siis näidi ette kasinusmüüs ja samal ajal veel müüdi võlakirju Euroopa pankadele ähm, veel samal ajal, kui eh, siis eh, see programm toimis, meie võlgneme Kreeka rahvale tõe. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με την έκθεσή του που τη... Tänu, kontrollikoda tegi suure töö ära oma raportiga, mis on väga hästi tehtud. ta ütles, et eh, programmide mõistmisega oli äh, vigu ning äh, samuti ka prognoosid olid täiesti läbi kukkunud ning äh, puudu oli ka läbipaistvusest ja demokraatlikust vastutusest ning asi on veel praegugi raske. ning Kontrollikoda äh, see jõudis samadele järeldustele kui härra Dijsselbloem ning ma oleks seda eelistanud, et ta oleks öelnud, Taistelblom oleks seda öelnud äh, sel ajal, kui ta oli euroala äh, president. kõik need prognoosimisvead. sellest on ränka hinda maksnud. ja ärge alahinnake selliseid äh, väiteid, kui te neid kuulete, seda hinda maksid, maksis Kreeka rahvas ning sellised äh, vead ja prognoosivead, selle tagajärjed on rängad. Kreeka hakkab tasapisi äh, kasvama ja tööpuudus hakkab tasapisi vähenema. Need öö, äh, ületavad öö, äh, eeldused ja ootused ning minu küsimus on suunatud kontrollikojale keda ma tänan tehtud tööst ja keda ma ei süüdista millestki, mida te kavatsete teha, et oma auditeerimisõigust kaitsta Euroopa Keskpanga ees, kes eh, keeldub oma andmeid jagamast ning tahaksin küsida komisjoni käest, mida kavatsete te teha et suuremat demokraatlikku vastutust garanteerida, suuremat läbipaistvust, et Eurogrupp ei otsustaks muudkui suletud uste taga ning ka teie, proua esimees, kas teie kavatsete teha midagi selleks, et Euroopa Parlament jätkaks demokraatlikul teel? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Μάιο του 2016 κάνουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του. Suur tänu. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, toimus meeleavaldus Aldega, kus ütlesime halb juhtimine äh, halb tegevus äh, poolteist äh, kuud hiljem äh, ütleb Kontrollikoda sedasama ja, ja kas te kujutate ette, kuidas see kõik reiklasi on mõjutanud? programmi alguses ei ole võimeline, ei ole võimalik tulevikku paika panna. Kreeka tegi oma programmi, kohandas majanduslikult oma olukorda äh, olukord on endiselt väga raske. kuigi meil on esmased eelarve ülejäägid äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastat ning äh, öeldakse, et kuus kuud on äh, programmi täitmisest möödas, esimesed tulemused on käegakatsutavad, kuid küsimus on nüüd siis selles, et äh, äh, esimese programmiga Kreeka tunnistas oma vigu, millal komisjon omab vigu tunnistama hakkab? sest praegu me kordame muudkui oma eelnevaid vigu. komisjon äh, tunnistab, et Kreeka majanduskasv on rahuldav, aga pärast äh, kaheksa aastast äh, langust näitab Kreeka esimesi vaevalisi toibumismärke ning komisjon ei ole valmis oma vigu tunnistama ning äh, oleks äh, vaja äh, kõigepealt enda, ise peeglisse vaadata, enne kui peale sundida struktuurireforme, mida Kreeka peab tegema. suur tänu, panin iseennast ka kõnelejate nimekirja. mina olen ka Kreeka finantsabi töörühma liige, mis on loodud selle komisjoni raames ja me tõesti jälgime ka täpselt neid reforme Kreekas, me ei kontrolli neid, jälgime. ma tahaksin ka nüüd paar asjalikku sõna sekka öelda selles arutelus. kõigepealt need abiprogrammid Kreeka jaoks on tegelikult Euroopa maksumaksja suureks solidaarsuse märgiks ja ma saan aru, et ka pankasid päästeti, sellepärast et pankades olid ka ja tavainimestel äh, arved, tegemist ei ole mingite anonüümsete mänedžeridega, tegemist on paljudes pankades äh, tavahoiustajate rahaga, aga Kreeka hoiustajate rahaga ja me ju nägime, kui olukord äh, halvenes, siis viidi kapitalikontrollid sisse ja me nägime, et meil on vaja toimivaid pankasid. nüüd riigi võlakirjade ja pankade ähm, nii-öelda kokkukleepimist üritasime me natukene ju ka öö, äh, nüüd lõhkuda. Need süüdistused nende süüdistuste puhul mina leian, et tuleks siin tõstatada Kreeka valitsuse vead ja selle töörühma liikmena ma nägin, mis saab, kui meetmeid poolikult rakendatakse. tegemist on tõesti Kreeka valitsuse vanade ja uute vigadega, vanad vead olid dramaatilised ja need oleks tõesti põhimõtteliselt iga riigi pankrotti viinud ja sellepärast ma arvan, et tõesti ei ole proportsionaalne see, mida siin öeldi, arvestades, kui palju solidaarsust Euroopa rahvad on üles näidanud kreeklastega. ja otsustati, et äh, Kreeka peab jääma euroala liikmeks, nüüd on ajalugu näidanud, et see oli õige samm, tegemist on tegelikult ka protsessiga, millega meil ei olnud ju varem kogemusi. ja mina olen ise ka tõesti selline vastuoluline inimene, aga see, kui ma oleks Kreeka nüüd euroalalt välja visanud, siis võib-olla oleks olukord hoopis teistsugune, olukord oleks hoopis teistsugune, probleemid oleksid suuremad, sest äh, me ei oleks saanud ette ennustada, millised oleks olnud tagajärjed ülejäänud euroalale. ja pöördun nüüd ka Kontrollikoja poole, see, mida me ei teadnud ja see, mida kõik oli kahe tuhande üheksandast aastast vaja ära korraldada. selle puhul tegelikult läks veel väga üllatavalt vähe isegi viltu. ja tõesti, kõik osapooled pidid väga palju õppima, tahan tunnustada seda tööd, mis on tehtud, alati saab muidugi teha paremini, aga ikkagi. ja nüüd annaksin sõna komisjonile ja siis kontrollikojale. Thank you very much uh.... suur tänu tahaksin tagasi tulla kahe punkti juurde. üks puudutab institutsionaalset äh, ülesehitust, nagu te teate, see ainus äh, asjaosaline on äh, selle auditi juures komisjon. tahaksin meenutada seda, et kõik vastastikuse mõistmise memorandumid võtnud arvesse jagatud tingimuslikkuse kõigi institutsioonide vahel ning see tähendab ka valuutafondi ning äh, seda pärast pikki seesmisi arutelusid nõu- ja Euroopa Kohus ütles selgelt, et isegi äh, kuigi need meetmed olid mitteametlikud, olid nad siiski toimivad ja äh, kohtupoolsi soovitusi tuli arvesse võtta ning äh, äh, me Äh, üritame jõuda tulemusteni äh, läbirääkimistel, aga samas me ei saa lubada midagi teiste institutsioonide eest, kes äh, peavad oma töö, mängureeglite järgi jätkama, mille osas oli nii sisuliselt kui vormiliselt kokku lepitud. Te küsisite ESM programmi kohta ning selle kohta, kas mingisuguseid äh, Äh, edusamme toimus, jah, praegune nelja-aastane programm on samm edasi, on uus õigusraamistik, meil on paranenud läbipaistvus ning ka demokraatlikku vastutust, toimub tõhustatud dialoog ka Euroopa Parlamendiga ning oluline on ka see, et äh, sidusus Euroopa eesmärkide äh, vahel ning äh, et rõhutatakse rohkem sotsiaalset ühtsust ja tööhõive küsimusi. see on samuti äh, oluline esile tõsta. kus on, milline on praegune olukord? no praegu on nii, et kolmas ülevaatus on alanud ning minu kolleeg on praegu Kreekas, kus missiooni juht ka olema peaks. loodame et see ülevaatus lõpeb kiiresti ning loodame, et äh, programm saab äh, lõpu järgne, järgmise aasta suve ja siis äh, räägime juba edasi sellest, mis edasi saab. soovisin teile öelda ka seda, kuna te mainisite seda finantsabi töögruppi nagu kokku lepitud me jätkame sama tegevust ka selles valdkonnas ning teavitame parlamendi lõppolukorrast ning minu kolleeg eh, on alati valmis tulla teiega eh, rääkima ja viimaseid uudiseid teiega jagama, aitäh! härra Mugurusa, palun, suur aitäh teile, proua esimees, ma tahaks väga lühidalt eh, viidata mõningatele teemadele, mõningatele teemadele, mis siin esile kerkisid. kõigepealt see, mis puudutab Eurogrupi raportis eh, on räägitud Euroopa Komisjoni ja Eurogrupi vahelistest suhetest. meie jaoks Eurogrupp ei ole meie eh, auditeerimispädevuses ning mainime seda ka spetsiifiliselt raportis. räägime sellest, et me ei auditeeri poliitilisi otsuseid eh, selles osas, mis puudutab siis eh, riigi aitamist. me ei räägi ka sellest, milline oleks olnud Kreeka tulevik juhul, kui ei oleks abi osutatud, kui poleks olnud eh, abiprogrammi ning riik oleks pankrotti läinud ning äh, siis see, et me ei äh, auditeerinud neid poliitikuid, kelle osas meil auditeerimispädevus puudub. me ei auditeerinud ka Kreeka valitsust ning äh, nendele langeb viimane vastutus otsuste ellurakendamise eest. ning äh, äh, esitati ka mõningaid küsimusi, mis viitasid äh, fondi vahendite äh, kasutuselevõtu äh, kohta, me, ta ei ole seotud konkreetsete eesmärkidega, vaid on, tegelevad Kreeka valitsuse finantsvõimekusega ning kui me räägime nüüd sellest, kuidas see finantseerimislõhe erinevate eh, eh, programmide vahel toimis, siis eh, see puudutas loomulikult eelkõige Kreeka pankade kapitaliseerimist ning oluline küsimus, mis esitati Euroopa Keskpanga kohta ütlesin teile juba, et raporteid on esitatud kaks ning äh, ning äh, on kaks tüüpi küsimusi, mis on selle asjaga seotud. ühest küljest äh, on meil piiratud mandaat, mis on seotud operatiivse tõhususega aga nii nõuavad seda ka lepingud, see on meil saate, selline on meie mandaat, mis meile antud on, teine puudutab aga ligipääsu informatsioonile ning mõlemas küsimuses äh, me parasjagu arutame asja, me soovime parandada oma suhteid Euroopa Keskpangaga ning välja töötada ka äh, vastastikuse mõistmise protokolli ning äh, ka Euroopa Parlament eh, ning poliitilised nõunikud, Euroopa Komisjon. on võimalik eh, eh, üle vaadata, selgitada, parandada meie mandaati. kokkuvõttes Euroopa Kohtul kui Euroopa institutsioonil on mitte ainult võime ja pädevus äh, sellist asja teha, vaid ka kohustus on seda teha. peame, võime mõelda ka muude meetmete peale, antud hetkel aga ei ole meil ainsatki otsust selles valdkonnas vastu võetud, see teema aga teeb meile muret ja me tegutseme sellega edasi. suur tänu ja lõpetuseks raportöör härra Takula, palun. kiitoksia, puhejuhataja mulle tundub, et suur tänu, esimees! ma arvan, et kõik, mis tähtis, on ära öeldud. põhimõtteliselt esimese poole tunni jooksul tegemist on väga laiapõhjalise küsimusega ja kui meil peaks tulema sarnaseid olukordi, siis me peaksime äh, seda põhjalikumalt arutama selleks, et selles valmis olla. on täiesti selge, et eesmärkide, eesmärke ei saavutatud nende programmide kaudu, ei ole jätkusuutlikkuse kaudu tagatud majanduskasvu. ja me peame nüüd mõtlema, miks see nii on ja et miks kõik nii läks, nii et ma tõesti soovin, et ka Keskpank oleks aktiivsem, väga palju on siin täna öeldud ja äh, kontrollikoda on väga hea töö ära teinud, nii et ma kindlasti jätkame neid arutelusid veebruarikuus Rohelisel tänala, nädalal läheme me uuesti Kreekasse. meil on seal sada kaheksakümmend üks prioriteetset projekti, millega tutvume. see on siis nii-öelda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembri visiidi järelkaja aga vaatame ka uusi programme, mida on rahastatud näiteks rändefondist. aitäh arutelu eest, aitäh tulemast, sellega on see koosolek lõppenud ja ka avalik koosolek, kes soovib nüüd kolm tundi veel kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumisel olla, on vägagi teretulnud.